edu just oma kolleegile härra Cashmanile ja loodetavasti me kõik suudame parandada ligipääsu dokumentidele Euroopa Liidus, aitäh! aitäh, proua Sargentini! nüüd võime lõpetada selle debati, seda hääletatakse homme kell pool kaksteist, jätkame järgmise päevakorrapunktiga, mis on Willy Meyeri raport petitsioonikomisjoni tegevus aastal kaks tuhat kümme. Eh, Meier, por cuatro minutos. esiteks on härra Meieril sõna neljaks minutiks. suur tänu, härra president, härra volinik, eh, nõukogu esindajad. ma tahaksin tänada kõiki petitsioonikomisjoni liikmeid, nende tegevus on võimaldanud selle raporti koostada, eriti tänan härra Jaari, härra Salvatost ja teisi kolleege, kes esitasid muudatusettepanekud, sest et nende panus on kahtlemata aidanud seda raportit veel paremaks teha. tahan tänada ka komisjoni sekretäriaati selle suure töö ärategemise eest. me oleme siin käsitlenud petitsioonikomisjoni tööd kahe tuhande kümnendal aastal. see ei puuduta niivõrd palju Euroopa Komisjoni õigusloome programmi, kuivõrd seda, mida teevad Euroopa Liidu kodanikud, esitades oma petitsioone Euroopa Parlamendile, milleks neil on õigus. see raport sisaldab kolme osa, esiteks ta käsitleb petitsioonikomisjoni tegevust aastal kahe kaks tuhat kümme ning äh, petitsioonide esitamise õigust Euroopa kom-, kodanike õigust esitada oma petitsioone ning mis on üks Euroopa kodanikuks olemise alustala. tahan viidata ka õigusloomelistele muutustele, näiteks kodanikualgatuse heaks kin-, kiitmisele ning samuti sellele, et Euroopa inimõiguste harta on nüüd muut-, muutunud õiguslikult siduvaks Euroopa Liidus kahe tuhande kümnendal aastal esitati neliteist protsenti vähem petitsioone kui kahe tuhande üheksandal aastal, tuhat kuussada viiskümmend viis kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheksandal tuhat üheksasada kakskümmend neli. enamalt jaolt puudutasid need põhiõigusi, siseturgu, keskkonda ja justiitsvaldkonda. oluline on nimetada, et enamik petitsioone puudutasid keskkonda ning seetõttu on meil tarvis panna paika sobiv seadusandlus, mis takistaks edasiste parandamatute kahjude tekkimist Euroopa eh, Liidu looduslikule mitmekesisusele. peamiselt olid eh, petitsioonid e-, inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keeles ning mis puudutab riike, kuskohast petitsioonid peamiselt tulid, siis muutus on see, et, et Hispaaniast tuli nüüd kõige rohkem Äh, petitsioone ja kohe järgnes Saksamaa. loomulikult esitatakse palju petitsioone nüüd internetipõhiselt, mitte enam paberil ning ma juhtisime, juhtisin tähelepanu ka kolmele teabekogumismissioonile, mis toimusid kahe tuhande kümnendal aastal, üks Huelva jõe suudmealasse Hispaanias, et käsi, et uurida, kuidas seal töödeldakse toksilisi jäätmeid, toksilist tuht, tuhka ja muid niisuguseid jäätmeid, siis Itaalia kampaaniapiirkond, kus tegeleti jäätmehoolduskavade ja jäätmeprobleemidega ning lõpuks ka Austriasse teabe kogumismissioon lisaks sellele käisid käsitleme siin ombudsmani tegevust ning raport puudutab seda, et komisjoni vastamise aeg peaks lühenema, seda on nõutud juba ka varasemates raportites, juba kahe tuhande üheksanda aasta tegevust puudutavas, samuti arvatakse, et komisjon peaks korrapäraselt andma ülevaadet eh, petitsioonidega seonduvatest rikkumismenetlustest ning oluline on see, et meil oleks Euroopa Komisjoniga pidev ja ladus suhtlemine. meil on väga kahju, et mõningaid Euroopa Liidu keskkonnaalaseid seadusandlikke akte ei ole suudetud piisavalt hästi ellu rakendada, samas on meil väga hea meel selle üle, et meil on suurepärased suhted härra Diamantorose Euroopa ombudsmaniga ning loodetavasti on edaspidi võimalik petitsioone käsitleda läbipaistvamalt ning lubage mul lõpetuseks nimetada et meie jaoks on suure tähtsusega euroopa kodon- kodanikualgatuse vastuvõtmine sellepärast et meie peame olema kindlasti selle uue instrumendiga väga tihedas koostöös ning samuti on meil hea meel et põhiõiguste harta on nüüd muutunud õiguslikult siduvaks, siiamaani oli see seda ainult osaliselt. suur tänu, härra Maier ning nüüd komisjoni nimel saab sõna härra Šefkovitš. suur tänu, härra Maier, selle suurepärase raporti eest, kogu see, kogu petitsioonikomisjon on teinud suurepärast tööd, ma tohiksin juhtida tähelepanu kolmele asjale. esiteks komisjoni koostöö küsimus ning teiseks ajastusküsimused, mis on selles raportis samuti üles kerkinud ning samuti petitsioonide profiil, see on ka valdkond, mis vajab, vajab meie toetust ja abi. esiteks koostöö komisjoniga. tahaksin veel ükskord kinnitada auväärt parlamendi liikmetele, et meie soovime jätkuvalt teiega pidevat koostööd teha ja saa-, pakkuda teile igakülgset abi, mi-, mida me saame pakkuda petitsioonide valdkonnas, nii nagu härra Maier nimetas, meilt on palutud abi umbes poolte vastuvõetavate petitsioonide lahendamisel kahe tuhande kümnendal aastal. ma tahaksin nimetada, et see arv petitsioone, mille lahendamisele me kaasa aitasime, on enam-vähem sama, kui oli aastal kaks tuhat üheksa ning see peaks näitama, et me teeme suurepärast koostööd. algatuseks koosnes meie abi ainult analüüsimisest, mis on rakendatav ja mis mitte ühel või teisel juhul. mõnikord toimusid ka äh, mitmed jätkukoosolekud petitsioonide komisjoniga. tahan ka tänada komisjoni selle eest, et härra Matsooni ja härra ja proua Outkan on väga korrapäraselt teinud koostööd komisjoniga ning on praegu tegevuses keskkonnaõiguse parema rakendamisega, kuna see on nimelt väga olulise tähtsusega kõikides liikmesriikides ja ka komisjon pöörab väga suurt tähelepanu keskkonnaõiguse rakendamisele. nüüd nimetatakse siin raportis ka ühte uut asja ja nimelt ajastus. loomulikult me võime tuua mitmesuguseid näiteid selle kohta, kui mõned, miks mõned petitsioon, petitsioonid on väga pikalt venima jäänud ja kuidas seda ei juhtuks, kui igal pool kõikides instantsides oleks ajastus hea, näiteks ütleme, petitsioon esitatakse mingisuguse näiteks päritolu märgistamise debati toimumise ajal või siis e- esitatakse näiteks Fukushima katastroofi kohta, aga mitte ainult selles valdkonnas ei lähe asjad väga hästi. suurepärase raportiga on välja tulnud härra Peter Kaiser. härra Maieri raportist on näha, et planeeritakse juba tegevust aastaks kaks tuhat kolmteist, mis on Euroopa kodakondsuse aasta, see on samuti väga julgustav näitaja ning selleks ajaks ma saa-, me kavatseme samuti läbi vaadata mõned kodanikualgatused, me saame aru, et ka teie jaoks on kodanikualgatustega tegelemine väga olulise tähtsusega ambitsioon ning kolmas ja viimane punkt, kas ma tohiksin nimetada põhiõiguste küsimust, mida on siin raportis mitmeid kordi nimetatud ja põhiõiguste harta rakendamist. raport nimetab, et tihtipeale on väga raske hardat kaasata petitsioonide puhul, sellepärast et petitsioon võib olla väga spetsiifilise iseloomuga ning jääb harta ja Euroopa Liidu õigusaktide rakendusalast välja. niisugusel juhul ava, avastab petitsiooni esitajatele lihtsalt äh, nii-öelda haugub vale puu all. ning raport loomulikult nimetab, et me, et oluline on veel teataval määral juhtumite filtreerimist parandada ja ma saan aru, et homme lisatakse veel mõned muudatusettepanekud ning rõhutan, et nii parlamendi kui komisjoni ühistes huvides on see, et petitsioonikomisjon töötaks järjest paremini ning sellega ma lõpetan ja tänan teid selle huvitava diskussiooni eest, suur tänu! suur aitäh, ähm, volinik Sefkovitš. ja nüüd liigume edasi fraktsiooni nimel kõnelejate juurde, Rahvapartei nimel saab äh, kaheks minutiks sõna härra Jaar. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid! kõigepealt eh, tahaksin tänada raportööri suurepärase raporti eest ja eh, petitsioonikomisjoni eh, abiga saavad Euroopa kodanikud kaevata omaenda õiguste või Euroopa Liidu õiguse rikkumiste puhul Euroopa kodanikud näevad, kuidas Euroopa õigusaktid eh, inimeste elu mõjutavad igapäevaselt ja petitsiooniõigus on Euroopa kodanike üks väga spetsiifiline õigus. petitsioonide suur arv näitab seda, et inimesed eh, seda õigust ka kasutavad. kahe tuhande üheksanda aasta aastaaruandes ma ütlesin, et me peame sisemenetluste osas rohkem tööd tegema, eh, eriti mis puudutab mm, petitsioone äh, ja me oleme seda saanud ka teha. ma tahaksin tänada petitsioonide komisjoni liikmeid äh, tehtud töö eest ja me teeme kindlasti edasi äh, tööd selle nimel, et kõikide petitsioonide puhul oleks reageerimine võimalikult kiire. me peame mõningates asjades aga veidi paremaks muutuma, kõigepealt parem suhtlus komisjoni ja liikmesriikide vahel sageli ei ole äh, suhtlus äh, äh kiire piisavalt ning äh, äh, teavituskampaania puudumine liikmesriikides on peamiseks äh, põhjuseks, sest me teame, et komisjon teeb tõsist tööd. lisaks sellele äh, kaebused äh, pikaajaliste keskkonnamenetlustega seoses me peame äh, suutma menetlusse varem sekkuda, mitte ainult äh, menetluse lõpus, sest äh, paljude petitsioonide puhul saame me sekkuda alles siis, kui ehitustöö on juba lõppenud, isegi kui tegevus võib olla Euroopa äh, Liidu õiguse vastane, hoone on juba püstitatud äh, ja seetõttu on raske parandada tehtud vigu. ja lõpetuseks ma tahaksin äh, rääkida Euroopa kodanikualgatusest, selle uue algatuse abil saavad kodanikud tulevikus poliitilise otsuse tegemise protsessi aktiivsemalt kaasatud saada ja ma usun, et petitsioon petitsioonikomisjon on ainus komisjon, kes on just olemas kodanike huvide kaitseks, saab mängida väga olulist rolli selles vallas. suur aitäh, nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Postinaado, Postinaaro. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid ma tahaksin rõhutada, et see komisjon mängib väga olulist rolli. see tagab selle, et meie kodanike põhiõigusi austatakse, eriti kui liikmesriigi mm, või ka Euroopa Liidu ametivõimud sekkuvad nende ellu. meie oleme selle parlamendi liikmed ja eh, liikmetena me peame oma kodanikke kaitsma, see on meie kohus. ma tahaksin rõhutada kahte olulist aspekti eh, mida eh, härra Maieri raportis ka mainitakse. kõigepealt ma mm, pean kahetsusega tõdema seda, et vaatamata sellele, et äh, petitsioone esitatakse väga palju tõsiste rikkumiste kohta, keeldub komisjon kas vastamast või äh, tuleb välja lihtsalt vabandustega, öeldes, et ta ei saa midagi ette võtta. näiteks äh, komisjoni raport Ungari põhiseaduse kohta, kui see heaks kiideti, sai sellest siduv dokument nagu põhiõiguste harta. teine punkt, ähm, Euroopa õigusloome ja eriti just äh, sea-, äh, äh, keskkonnaalase õigusloome koha pealt. komisjon peaks rohkem tegutsema selleks, et tagada, et selle valdkonna õigusakte tõesti ka ellu rakendatakse. see mm, kehtib kõikide pädevate ametite tege-, kohta tegelikult. ja seda mm, projekti igas etapis, mitte ainult pärast projektiga lõpetamist. ma tahaksin juhtida komisjoni tähelepanu väga olulisele projektile Rumeenias ja ma tahaksin tänada kolleeg Maierit suurepärase koostöö eest ning tänada kõiki petitsioonikomisjoni liikmeid. suur aitäh, härra Postinaro, nüüd saab sõna äh, proua Auken, teil on kaks minutit. suur aitäh äh, ja ma tahaksin tänada äh, petitsioonikomisjoni ja Willie Meierit äh, tõsise töö eest, ma ei taha korrata seda, mida siin juba öeldud on, ma olen enamikuga äh, öeldust nõus, aga ma tahaksin volinikule öelda vaid seda, et tegemist on probleemiga, kui te arvate, et inimõigused ei peaks mängima nii olulist rolli. me oleme mm, kuulnud, et Kopenhaageni kriteeriumid on midagi, mida saab kasutada ainult siis, kui äh, riigist saab Euroopa Liidu liige, aga see ei ole hea meie usaldusväärsusele. meil toimub varsti sel teemal ka kuulamine, aga ma tahaksin kõigepealt kasutada ära oma kõneaja selleks, et äh, kirjeldada äh, neid neid äh, halbu tingimusi, mis parlament meie komisjonile annab, meie komisjon on komisjon, mis on äh, tarbijatele ja kodanikele kõige lähemal. Äh, me räägime pidevalt kodanike õigustest, aga kui asi tegudeks läheb, siis meie tingimused on üsna halvad veebileht on halvasti koostatud, meie komisjoni on võimalik sealt leida, elekt-, elektrooniliselt on võimalik ähm, petitsioone esitada, aga mina näiteks ei teadnudki, et seda teha saab. meil on vaja paremaid ressursse, meil on vaja rohkem ressursse selleks, et äh, omaenda mm, uurimisi ja juurdlusi äh, läbi viia loomulikult peab komisjon ka oma tööd tegema, aga me peame kõik püüdma äh, nende petitsioonide väärilised olla. kodanikel on õigus äh, Lissaboni leppe alusel neid petitsioone esitada ja veel äh, üht-teist äh, Äh, ma arvan, et meie oleme praegu nii-öelda teise järgu komisjon, see tähendab seda, et äh, sageli saadikud ei äh, saa kohe tulla, nad ei saa oma tööd seal komisjonis teha ja see on tegelikult halb signaal kodanikele väljasaatmiseks. see näitab seda, et neid ei austata. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et komisjoni Äh, kutsutakse äh, taani, rootsi ja äh, soome keeles selliselt, et selle komisjoni ähm, tegevusest on raske aru saada, nad kasutatakse nendes keeltes väga vananenud terminit ja seetõttu ma arvan, et komisjonile tuleks anda selline nimi, mille puhul inimesed teaksid, et see komisjon tegeleb kaebustega, mida kodanikud saavad esitada. suur aitäh, proua Auken ja nüüd üheks minutiks härra Helme. lugupeetud president, mul on ainult üks probleem selle muus osas suures raport, suurepärase raportiga, nimelt nimelt, et siin ei mainita üldse probleemi, äh, mis on äh, põhjustanud viimastel aastatel kõige suurema hulga petitsioone ja see on äh, ilmselgelt Hispaania varaküsimus. sajad Euroopa Liidu kodanikud sadadest, mitmetest riikidest on väga palju raha kulutanud unistuste kinnisvara ostmiseks Hispaanias ja seda selleks, et ühel päeval leida väljatõstmisteade ja buldooser ukse tagant ja pikalt on Hispaania keeldunud selle teemaga tegelemast Äh, ta äh, mm, eitab äh, omandiõigust, ta ei austa õigusriigi põhimõtteid, ta häbivääristab inimõigusi, see on skandaal, see on skandaal mitte ainult petitsioonikomisjoni jaoks, vaid selle parlamendi jaoks ja ka Euroopa Liidu jaoks äh, üldiselt, me peame oma äh, lubadusi kodanikele täitma, härra Postinaro on öelnud, et äh, komisjon ei ole piisavalt aktiivne selliste inimõiguste rikkumistega tegelemisel ning mina kutsun komisjoni üles selles vallas tegutsema ning nõudma seda, et see probleem ka lahendatakse võimalikult kiiresti, aitäh! suur aitäh, härra Helmer! ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Salvini. suur aitäh, lugupeetud president ma tahaksin tänada raportööri ähm, selle raporti koostamise eest, mida me hääletame homme, aga meie äh, siin institutsioonides äh, oleme üsna kaugel äh, neljasaja äh, viiekümne miljoni kodaniku tavapäeva ta,, tavapärasest elust äh, Äh, tuhat kuussada petitsiooni ähm, eelmisel aastal, äh, see äh, näitab, kui tõhus instrument petitsioonide esitamine on. Ähm, ja mm, loomulikult on ka eelnevatel aastatel mõned teatud petitsioonid kõrvale lükatud ähm, ma tean, et äh, siin käidi Itaalias ja petitsioonikomisjonil läheb vaja imet, et äh, sealseid probleeme lahendada. Euroopa kodanikualgatus, äh, miljon inimest võivad petitsiooni esitada, see on tore, aga kahju on sellest, et nelisada viiskümmend miljonit inimest ähm, peavad lepime sellega, mis on praegu toimumas, näiteks sellega, et meil on kaks töökohta nii Brüsselis kui Strasbourgis, me oleme praegu liiga kaugel kodanike praegu on majanduskriis, tehakse kärpeid Hispaania, Itaalia, Kreeka, eh, lihtsalt nelisada viiskümmend miljonit eh, lisakuluna siin Strasbourg, Strasbourgis käimiseks. Eh, ma soovin komisjonile tema töös kõige paremat, aga ausalt öeldes ma arvan, et niimoodi käitudes Euroopa Liidu institutsioonid ei saa kodanike muredele korrektselt vastata proua Vertmann, palun. aitäh. see äh, aastaaruanne peaks meile näitama, millist progressi on saavutatud ning äh, seadma paika tingimused tulevikuks, aga ta vaatab tagasi ka möödunud aastale, tegelikult isegi kuni aastasse kaks tuhat kaheksa äh, härra Maier too aeg siin ei olnud, aga probleem on täpselt seesama, mis vanasti, täpselt samad liikmesriigid on siin asjadega seotud ja enamik petitsioone on seotud äh, keskkonnadirektiivide rakendamisega. võib-olla oleks aeg mõelda selle üle, kuidas me selles valdkonnas seadusi loome ning äh, üritada tõesti tegeleda nende Euroopa Liidu õiguse rikkumistega. võib-olla peaks äh, sellega rohkem arvestama seadusi luues või siis tuleks hakata neid hoolikamalt jõustama nõukogu on tihtipeale puudu selle komisjoni kohtumistelt, nii et me peame muutma seda, kuidas me teeme oma tööd, meie töö tihtipeale takerdub või äh, ei saa piisavat toetust. loomulikult peame me ka uusi petitsioone käsitlema, aga meil on selline viive tekkinud, äh, mille tagajärjel meie kodanikud äh, võib-olla varsti hakkavad arvama, et parlamendi poole ei olegi mõtet pöörduda oma petitsioonidega, nii et toetan äh, raporti poolt tehtud ettepanekuid. aitäh, proua Vertmann, nüüd teised kõnelejad, kõigepealt kaheks minutiks proua Matsooni. aitäh, härra president. tahaksin tänada volinik Šefkovitši ning härra Maierit äh, tema pingutuste eest nagu igal aastal, pane ka seekord, äh, see raport käsitleb tööd, mis on tehtud eelneval aastal. tegemist on olulise raportiga, mis annab kasulikku informatsiooni. tahaksin käsitleda neid, äh, seda kriitikat ja soovitusi, mis kolleegidelt on tulnud. alustades sellest, mida ütles proua Wertmann. tema ütles, et äh, kogu aeg kuuleme me täpselt samadest probleemidest ja ei reageeri, ja komisjon ei reageeri piisavalt mis puudutab keskkonnaküsimusi, korduv küsimus äh, petitsioonikomisjonis, küsimus, mis tõesti kodanikke häirib, äh, on üks ja me arutame seda raportit, äh, sest me tahame, et see jõuaks parlamendi täiskogu ette, see raport puudutab palvet, et komisjon sekkuks, arvestades neid kaebusi, mille Euroopa Liidu kodanikud on esitanud. see aasta on tõusetunud olulisi fakte, võtmeküsimus, mida on juba mainitud, on kodanikualgatuse määruse vastuvõtmine. kodanikualgatus annab kodanikele seadusloomelise pädevuse, vastupidiselt sellele, mida ütles härra Salvini, ei ole asi mingi petitsiooni sisse andmises kodanike poolt, tegemist on tõelise seadusloomelise pädevusega Äh, siinkohal on petitsioonikomisjon palunud äh, konkreetset rolli seadusandlikus protseduuris, nii et me saaksime kuulata ära kodanikud ja äh, volinik Šefkovitš ning teised on sellega ka nõus olnud, nii et loodetavasti me, meie taotlus ka rahuldatakse. minu arvates on oluline, et me vaataksime teistmoodi seda, kuidas põhiõiguste hartat rakendada. seda mainitakse raportis, siin petitsioonikomisjon, tehes koostööd komisjoniga, kavatseb kuuendal oktoobril korraldada seminari, kus me kogume, toome kokku akadeemikud, et reageerida sellele, kuidas me peaksime edasi liikuma. ja viimane viide äh, arvestades, mida ütles härra Salvini, minu arvates mitte petitsioonikomisjon ei aita meil lahendada kodanike probleeme, petitsioonikomisjon aitab meil edendada demokraatiat, see on oluline, kui me tahame ehitada üles poliitilist Euroopat. aitäh, promotsiooni, nüüd pooleteiseks minutiks härra Cashman. aitäh, härra president, tervitan seda petitsioonikomisjoni tegevuse aruannet aasta kaks tuhat kümme kohta ning tahan äh, eriti tänada sekretäriaadi töö David Lowe juhtimisel, kes tegelevad tuhandete petitsioonidega ja see on tõeline tõestus selle süsteemi edust. tahan rõhutada ka olulist koostööd Euroopa Ombudsmaniga ning üha suuremat koostööd komisjoniga, eriti volinik Redinguga, kes on meie komisjoni koosolekutel alati kohal olnud. tahan rõhutada ka inim-, põhiõiguste harta olulisust, see on nüüd äh, rakendatav ning me peame seda üha rohkem oma töösse kaasama. aga ma tahan äh, hukka mõista selle põhjustajata piiratuse, näiteks äh, autoriõiguste osas äh, või omandiõiguste osas ning see äh, pikk laht küsimus Hispaania puhul, mis puudutab seaduslikult ostetud maju. see on skandaal, mis on käinud juba aastast kaks tuhat neli, härra Helmer küll rõhutas seda, aga ei ole mõtet rünnata komisjoni ja Euroopa Liitu kui ainuke lahendus siin küsimuses äh, on Hispaania valitsuse kätes ning ta peaks seda ka kohe rakendama. omandiõigused on üha kasvav mure, üha rohkem petitsioone selle koha pealt esitatakse, see nüüd on laienenud teistesse Euroopa Liidu osadesse, Bulgaariasse, Küprosele ning lõpetuseks seetõttu tahaksin soovitada. mina usun, et on aeg et Euroopa Liidu nimel komisjon korraldaks kõrgetasemelise seminari või kohtumise omandiõiguste koha pealt selle koha pealt, kuidas teostada omandi hankimist teistes liikmesriikides, see peaks toimuma koheselt, kui me tahame kaitsta oma kodanikke tulevikus. aitäh, härra Kasman, järgmiseks kaheks minutiks härra Boulon. aitäh, president, tahaksin tänada raportööri härra Maierit see aasta kaks tuhat kümme aastaaruanne on hea võimalus rääkida petitsioonikomisjonist, sest tegemist on äh, äh, küll uue komisjoniga, aga see on ainuke komisjon, kellel on tihtipeale otsene, lausa füüsiline side kodanikega. Äh, see suurendab parlamendi legitiimsust ning ekspertiisi. iga petitsiooni esitaja võib tulla parlamenti ning kaitsta oma õigusi komisjoni ees. Äh, see komisjon esit-, esindab Euroopat nii, nagu ta seda peaks tegema, kuulates äh, oma kodanike probleeme, tõesti üritades leida lahendusi ning neid kaitsta äh, tegevuse on muidugi piiratud, eriti mis puudutab keskkonnaprojekte, mis on juba peaaegu lõpuni jõudnud. aga konkreetsete juhtumite puhul, näiteks laste kaitsmine lahutuste puhul, siis äh, novembrist oli meil äh, selle koha pealt missioon. kahjuks liikmesriikide prioriteet, äh, liikmesriikide ametivõimed ei anna meile tihtipeale vajalikku informatsiooni. tahan tänada komisjoni selle uurimistöö eest, mida nemad on teinud, isegi kui see mõnikord nad võiksid isegi kaugemale minna tõeotsingutel tahan tänada ka konstruktiivse koostöö eest, mis meil on ombudsmaniga ning palun kodanikke, et nad jätkuvalt esitaksid petitsioone meile äh, kui teile, teie otsevalitud äh, esindajatele. Äh, peame kinni Euroopa Liidu õigusest, samal ajal teie õigusi kaitstes. aitäh, härra Poulon, nüüd üheks minutiks proua Flašikova. suur aitäh, härra president, härra volinik, mul on väga hea meel teid siin näha sest äh, leian, et teie positiivne lähenemine sellele küsimusele aitab meil saavutada edu. kuigi paljud inimesed äh, on siin äh, näidanud üles oma ärritust, siis on tihti siiski inimesed, kes pöörduvad parlamendi poole oma probleemidega. tihtipeale esitatakse petitsioone, mis puudutavad ühte, ühe konkreetse liikmesriigi siseküsimusi, tihtipeale see ongi siin kaalul kui me ei taha või ei soovi äh, toetada, tagada Euroopa kodanike õigusi, siis on see teatav ärritus mõistetav. ilmselgelt äh, tekib probleeme kohtades, kus äh, pädevused kattuvad Euroopa ning liikmesriigi tasandil ja selle koha pealt peame me käituma ettevaatlikult. samas aga peame oma kodanikke informeerima selle koha pealt, millised on meie pädevused, millised on olulised pädevused ja mida meie saame siin parlamendina teha. aitäh, nüüd jätkame vaba mikrofoni menetlusega. esiteks proua Pasescu üheks minutiks. suur aitäh, härra president ka mina sooviksin õnnitleda härra Maierit äh, tema tegevuse eest selle raportiga. olen rahul äh, nende soovitustega petitsioonikomisjoni tulevaseks tööks, aga ühte olulist probleemi tahaksin siiski rõhutada. kodanikud on ebapiisavalt informeeritud äh, komisjoni tööst. aastal kaks tuhat kümme vähenes petitsioonide hulk ning terve rida kuulutati kahjuks öö, ebakõlbulikuks. parlament peab suurendama oma läbipaistvust ja petitsioonikomisjon on siin võtmetegija. me peame üritama edendada kodanikualgatust Euroopas, sest et niimoodi saame me tagada, et tulevased seadusandlikud ettepanekud saavad meie kodanikelt ka suurema toetuse. oluline on ka põhiõiguste harta rakendamine Euroopa Liidus, sest sellel on otsene mõju kodanikele samuti on oluline kontrollida äh, kas äh, agiid rakendatakse korralikult, see tagab kodanikele paremad õigused. proua McInnes, palun. suur tänu, härra parlamendiliikmena, kes just pidi tulema petitsioonide komi-, komisjonist ära, tahaksin ma tänada kõiki kolleege ja, äh, ja sekretäriaati, lihtsalt sellepärast pidin ära tulema, et kom-, teistes komi-, komisjonist, komisjonides on meil niivõrd palju tööd, aga kõne all on olnud äh, küsimus kompensatsiooni maksmisest Euroopa Liidu kodanikele, kellel on olnud probleeme ning nüüd see küsimus kinnisvara õigustest, mida ka varasemad, varem kolleegid nimetasid, toetan härra Cashmani, kes ütles, et mingisugune algatus tuleks selles küsimuses käivitada, et inimesed teaksid, kuidas nad saavad teistes liikmesriikides osta vara me räägime siin kogu aeg rohkemast ja rohkemast Euroopast ja võib-olla see on just nimelt see valdkond, kus kohas meil ongi tarvis rohkem Euroopat just õigussüsteemi ümber, eriti mis puudutab omandit, aitäh. suur tänu, proua Mäkkines. ja nüüd pöördume tagasi komisjoni poole, volinik Tšefkovitš, teil on sõna suur tänu, äh, suur tänu kõikide nende sõnavõttude eest ja samuti suur tänu äh, petitsioonikomisjoni väga hu-, suurepärase raporti eest väga oluline on see, et petitsioonide komisjon oleks aluslepingute valvur, see tähendab, me peame pidama kinni seadusest, me peame tegema niisugust tööd, et oleks tagatud, et Euroopas toimuvad protsessid on alati õiguslikud, ühesõnaga iga samm, mis me astume, iga iga tegu, mis me teeme, peab olema kooskõlas Euroopa Kohtu poolt paika pandud õigusaktidega ning seetõttu on petitsioonide komisjoni roll väga oluline, sellepärast et nemad ju peavad ka hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu õigust rakendataks asjakohaselt aga ma mõistan teie mure muresid ja väga paljud petitsioonide esitajad ei ole piisavalt rahul komisjoni tööga sellepärast et nad ei tea täpselt neid ei teavitata õigeaegselt ja piisavalt ning äh, seetõttu ma olen igati nõus härra jaariga kes ütles et äh, et teavitamist tuleb parandada eriti mis puudutab keskkonnaõigust ning äärmiselt me, hea meel oli mul tõdeda, et äh, proua Mas-, Mazzoni ja veel üks teine kolleeg osalesid äh, keskkonna peadirektoraadi poolt organiseeritud seminaril, kuna keskkonnaõigus on üks väga keeruline äh, seadusandluse osa. nüüd teised küsimused, mida nimetati mitu korda, nimetasid parlamendiliikmed eriti e, põhi, põhiõigusi ja põhiõiguste hartat ning seda, et põhiõiguste harta reegleid ei saa kaasata väljaspool Euroopa Liidu pädevusi ning äh, petitsioonide esitajad seda iga kord ei tea. siin jällegi teiega koostöös peaksime me korraldama eriotstarbelise konverentsi, see toimub juba järgmisel kuul, kuuendal oktoobril ning see konverents käsitlebki just põhiõiguste hartat, mis sealt on rakendatav, mis mitte ning viimaseks, mida ma tahtsin nimetada, see on Euroopa kodanikualgatus. me oleme petitsioon, petitsioonide komisjoniga väga tõsiselt koostööd teinud selles valdkonnas ning see raport näitab jällegi, kui oluline on Euroopa kodanikualgatus ka par-, parlamendi jaoks ning ma usun, et me leiame äh, kompromissi ja kompromissis me otsustame, et need kuulamised toimuvad Euroopa Parlamendis, sellepärast et ka komisjon peab väga oluliseks, et parlame-, äh, parlamendi liikmed osaleksid niisugustel aruteludel ning ma olen täiesti veendunud, et petitsioonikomisjon kaasatakse täpselt nii nagu vaja, aga loomulikult lõplikult otsustab Euroopa Parlament, kuidas Euroopa kodanikualgatust hakatakse Euroopa Parlamendis ja selle vastavates komiteedes käsitlema. suur tänu, härra pres-. suur tänu ja nüüd härra raportöör Maier. härra Maier, te võite asjad kokku võtta. austatud president, mulle tundub, et meie arutelu juhtis tähelepanu kõikidele murepunktidele, mis petitsioonikomisjonil on. kõigepealt me soovime suuren-, suurendada menetluse mõistet, mõistetavust, eriti mis puudutab keskkonnadirektiive, see kõigepealt, kui menetlus käivitub, läheb asi komisjoni ja siis möödub nii palju aega, ja see, et aega nii palju kulub, see toob kaasa erinevaid probleeme petitsioonide esitajatele. nüüd me tahaksime parandada liikmesriikide kaasatuse taset, kui me koos tegutseme, siis me tegutseme ka demokraatlikumalt, siis veel komisjon arvab, petitsioonikomisjon arvab, et tegelikult meie olemegi kõige olulisem, olulisem organ jälgima Euroopa kodanikualgatust ja Euroopa koda, kodanikualgatus on väga olulise tähtsusega algatus, sest see ju võimaldabki inimestel pöörduda parlamendi poole oma oma probleemide ja muredega. nüüd see Hispaania kinnisvara küsimus, me ei hakanud seda eraldi välja tooma, sest me ei tahtnud kõiki petitsioonikomisjoni tegevusi puudutada, aga me arvame, et siin on tõesti äh, küsimus selles, et meil ei ole piisavalt õigusakte ning see küsimus, niisuguste õigusaktide puudumine tuleb lahendada. nii et tuleb ilmselt algatada arutelu, mille tulemuseks panda loodaks niisugused õiguslikud instrumendid, mis informeeriksid kodanikke paremini, kuidas nad saavad omada vara erinevates liikmesriikides. tahaksin lõpetada sellega, et tänan kõiki oma kaastöötajaid ning samuti, samuti kiidan sekretäriaati ning loodan, et homme me saame selle raportiga lõplikult ühele poole, hääletades selle raporti üle ning ma arvan, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me saame juba petitsioonide käsitlemise aega lühendada. suur tänu, me saame nüüd selle arutelu ka kokku võtta. hääletus toimub homme kell pool kaksteist.